mikrofon palun härra esimehele. tere hommikust, kallid kolleegid, täna hommikul eelarvekomisjon tahab äh, erakorralise olukorra lõpetada, nimelt äh, tõsiasi, et meil ei ole juhatust, äh, on olnud erakorraline ja nüüd me tahaksime selle juhatuse ära valida ja meie kodukord näeb ette, et juhatuses peab olema nii mehi kui naisi ja enne seda tahaksin äh, ma asendusliikmete äh, nimed teada saada, meie kodukord näeb ette, et fraktsioonid peavad äh, edastama info asendusliigete kohta. Jo Lainen asendab täna proua Hoffmanni, Gabriele Gröös asendab proua Puudit, Benito Silvaga asendab proua Nirjadat täna ja proua Haudala asendab proua Vana. ja asendusliikmed on siis nüüd teada, kes tänasel hääletusel osalevad, kvoorum on koos, vähemalt üksteist liiget peab olema kohal. ja see tähendab seda, et me võime nüüd edasi minna juba siis äh, juhatuse liikmete valimise juurde. jaanuarikuust äh, on juhatuses olnud äh, mina ja härra Sarvamaa, esimene aseesimees. nüüd on fraktsioonid jõudnud kokkuleppele. ja selle kokkuleppe kohaselt on teise aseme esimehe kandidaat härra Kaier, kolmanda aseesimehe kolle-, äh, kandidaat härra Muressan ja proua Hoolmeier neljanda aseesimehe kandidaat. härra Kaier, kas te olete nõus olema kandidaat? härra Kaier on kandidaat härra Muressan samuti ja proua Hoolmeier. ja kas me peame nüüd äh, salajaselt hääletama või mis te arvate, kolleegid, kas me võime nad ära valida, meie kandidaadid aplausi teel? midagi selle vastu ei ole ilmselt kellelgi. ja seega ma kuulutan siis äh, Jens Kaieri meie teiseks aseesimeheks, kolmandaks aseesimeheks äh, härra Muressanni ja neljas aseesimees Monika Hoolmeier. ja ma paluksin, äh, daamid ja härrad, aseesimehed, võtke siin kohad sisse meie juhatuse lauas ma teeksin teile ettepaneku muuta ka päevakorda tänast. nimelt selle muudatuse kohaselt eh, peaks olema praegu arutelul järgmisena välistegevuse tagatisfond, aga isiklikel põhjustel on proua Hoolmeier palunud eh, võimalust eh, kinnisvarapoliitika ülevaatest rääkida praegu enne kümnendat päevakorrapunkti ja täpsemalt Frontexi peakorteriga seonduvast. mikrofon palun, kahjuks tõlgid ei kuule. tõlgid kahjuks ei kuule tõlgid ei kuule. me ei kuule proua Holmeierit. Ähm, härra esimees, me tahaksime esmaspäeval selle asja üle otsustada, nimelt peame oma arvamuse esitama, nimelt äh, Frontexi peakorteri küsimus. nüüd äh, tuleks seda kauem üürida, kui tegelikult seda vaja on. kaheaastane puhvritsooni loomine, see tegelikult tähendab olulist vahendite kasutamist ja ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, kuidas hoida need summad nii väiksed kui võimalik, kui meil on kaks hoonet ühe ja sama eesmärgi jaoks, kus töötavad ühed ja samad inimesed. ülemineku puhul äh, see ei ole nii lihtne, see ülekolimine, aga kaks aastat on ikka väga pikk aeg ja väga kallis, nii palju ma tahtsin selle kohta öelda praegu. kas me esmaspäeval võiksime otsustada selles osas? mikrofon härra esimehele. mikrofon härra esimehele kes äh, soovib sõna selles küsimuses proua Hoolmeieri poolt tõstatatud teemal? mitte keegi. sellisel juhul äh, suur tänu, proua aseesimees äh, ja õnnitlused veel kord. ja ma paluksin nüüd siis järgmisena sõna võtta Eider Kardiasa pallil ja räägime siis välistegevuse tagatisfondist. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Se oye el micro aquí? Sí. Okay. Eh... nagu ma ütlesin, me eh, räägime nüüd seda, arutame seda raportit. meil oli mul õnnestus läbi vaadata muudatusettepanekud, mille mina raportöörina esitasin komisjoni ettepanekule et ja ma tahaksin läbi vaadata laekunud muudatusettepanekud ja mõelda sellele, kuidas saavutada kokkulepe. ma esitasin selle raporti ja koondasin äh, põhiteemad viide plokki. üks äh, esitab arvandmeid ja kuigi on saavutatud üldine kokkulepe äh, ülemmäära tõstmiseks, Äh, selle välistegevuse tagatisfondi jaoks Euroopa Investeerimispangale on tekkinud teatud lahkarvamused Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide vahel, sest me esitasime äh, muudatusettepanekud ka piirkondlike ülemmäärade kohta, kuid ma olen kindel, et meil õnnestub saavutada kokkulepe. Äh, kuid ma tahaksin teile meenutada, et me soovisime muuta äh, Äh, komisjoni poolt esitatud summasid, et suurendada äh, välistegevuse volitusega seotud summasid Euroopa Investeerimispangale ja põhimõtteliselt suurendada neid valdkondi, äh, kus Euroopa Investeerimispank on suurendanud oma investeeringuid idanaabruskonda riikides. ja kui me eraldame kõik need lisavahendid naabruspoliitika heaks, siis võib tekkida tasakaalustamatus äh, Euroopa Investeerimispanga tegevuses ida ja lääne suunal äh, ja Aasia ja Ladina-Ameerikas ja kui me säilitame suurem osa nende investeeringutest idanaabruskonna äh, suunal, siis me peaksime siiski tasakaalustama tegevuse ka lõuna suunal ja natuke ka Ladina-Ameerika suunal, arvestades rändesurvet, mis ei ole ainult ida suunalt, vaid ka lõuna suunalt. ja seda põhjusel me üritame muuta Euroopa Investeerimispanga mandaati, et ta saaks rohkem tegutseda äh, rändega seotud äh, riikides, arvestades ka viimase aja geopoliitilisi sündmusi, näiteks äh, Donald Trumpi valimine USA presidendiks, piiride sulgemine. Äh, me oleme nagu ähm, tagasi tõmmanud Ladina-Ameerika suunalt ja nüüd meil on avanenud võimalus vaadata kaugemale meie lähinaabruskonnast. loomulikult me oleme mures äh, nende rahvaste riikide pärast, kes on meile lähemal, kuid Äh, kuid Euroopa Liidul on suur mõju ka kaugemal ja see annab võimaluse meil veel kord heita pilk Ladina-Ameerikale, millele me oleme vähe tähelepanu pööranud viimasele. ma ei usu, et selle äh, suurenemise taga meil ei ole probleemi, kuid komisjon peaks natuke ka omalt poolt pingutama, et saavutada kokkulepe parlamendiga. teine äh, muudatusettepanekute plokk äh, seondub selle uue neljanda eesmärgiga. ma tahtsin muuta selle sõnastust, et mitte ainult piirduda rände algpõhjuste vastu võitlusega, äh, ma, kuigi see eesmärk on loogiline, nii nagu komisjon selle esitanud, kuid ma arvan, et me ei peaks ainult keskenduma algpõhjustele me peaksime lähenema asjale laiemalt ning äh, kaasa aitama nende riikide arengule, et nende riikide rahvad saaksid samuti osaleda riigi arengus, et neil ei tekiks vajadust äh, välja rännata Euroopa Liitu. igal juhul, äh, kui ma selle eesmärgi peale mõtlesin, kuidas seda muuta ma üritan seda nüüd selgitada, et tegelikult ränne on nendes riikides toimuvate sündmuste tagajärg ja selle asemel, et äh, võidelda tagajärgedega, peaksime võitlema algpõhjustega ja see peaks olema holistiline lähenemine. Äh, meil peaks olema õigem arusaam äh, sellest, mis toimub nendes riikides ja me ei tohiks keskenduda ainult rände tagajärgedele. ja ma tahaksin seda üle korrata. kui me investeerime nimetatud riikidesse, ja abistame neid riike äh, saavutamaks kestlikku arengut, siis äh, kõigi nende poliitikate ja ettevõtmiste aluseks, äh, mille elluviimisel osaleb EIP ja ka Euroopa Kestliku Arengu Fond, on keskmes ja me peaksime abistama nimetatud riike nende arengu teel. et äh, luua nende riikide, eriti noortele ähm,, eluks vajalik keskkond. muudatusettepanekuid on esitatud palju ja ma arvan, et kui me tõesti pingutame, siis me saavutame ka fraktsioonide vahelise kokkuleppe. ma tahaksin rõputada, et me ei peaks ainult keskenduma rände algpõhjustele, vaid peaksime asjale laiemalt lähenema. ja kolmas muudatusettepanekute plokk käsitleb soopoliitikat. ja äh, selle ploki all on palju muudatusettepanekuid ja meie soov on keskenduda ka meeste ja naistele osutatavale mõjule ja me peaksime saavutama äh, kokkuleppe nende muudatusettepanekute sõnastuses, sest äh, põhimõtteliselt see seotub inimõiguste poliitikaga ja me peame keskenduma sellele, et äh, nendes riikides, kus me tegutseme, inimõigusi ei rikuta ja nagu ma ütlesin, selle kohta on üsna palju muudatusettepanekuid ja nagu ma mainisin, selles osas on vaja saavutada kokkulepe. ja äh, sama ka äh, viienda muudesse plokiga, mis puudutab äh, maksustamise vältimist, äh, maksuparadiisi ja nii edasi, äh, selles osas on palju muudatusettepanekuid, kuid suuri erinevusi sisuliselt ei ole. me peame lihtsalt leidma ühise sõnastuse. ja äh, viimane teemaplokk puudutab järgmist raportit. ma ei tea, kas me saavutame ühehäälsuse, kuid me oleme komisjonis saavutanud laiapõhjalise konsensuse, et kaitsta komisjoni seisukohta ja äh, äh, läbi rääkida ka tagatisfondi varade haldamise üle, et selle võtaks üle komisjon ja et me saaksime järk-järgult läheneda see komisjoni eesmärgile, et muuta kehtivaid määruse, et koondada nad ühe nõnda katuse alla ja ühe eelarverea peale, kõik need tagatised. Äh, äh, muudatusettepanekuid on kokku sada kaks, ma ei ole kõiki neid üksikasjalikult tutvustanud, ma loodan, et ma tõin välja kõige olulisemad äh, Äh, äh, väga paljud muudatusettepanekud on sellised, mille poolt võib hääletada, sest nad on kooskõlas sellega, mida meie soovime saavutada. Äh, meil seisab ees kohtumine erinevate variraportööridega, kuigi ma olen muidugi isiklikult nendega kohtunud, homme on, toimub meil ühiskoosolek Äh, mille käigus me püüame kirja panna meie lõpliku seisukoha. seega ma ootan teie äh, kommentaare ja ma loodan, et kõik näitate üles positiivset suhtumist äh, eesmärgiga leida laiapõhjaline üksmeel eelarvekomisjoni, et me saaksime alustada tugevalt positsioonilt läbirääkimisi nõukoguga. suur tänu, proua raportöör! aitäh teie ettepanekute eest, mis kutsuvad meid üles äh, välistegevuse tagatisfondi küsimusega tegelema ning lootes äh, niiviisi äh, piirata rändeallikaid. ja kõigepealt saab sõna proua Hautala aruteluks, palun. suur tänu, esimees väga hea meel on olnud näha, et meie raportöör Äh, äh, proua Gardia Sabal-Rubial mõistab äh, sügaval tasandil seda tõhususe küsimust ning et ta üritab omakorda äh, mõningaid äh, täiendusi teha komisjoni ettepanekusse, mis tähendab, et äh, tõesti suurem rõhuasetus läheb selleks, et äh, arvesse võtta inimõiguste nõudmisi ja soolise põhimõtte hindamist ja tahaksin seega avaldada täielikku toetust sellele ettepanekule samuti leian ma, et me peame toetama tema muudatusi, mis puudutavad läbipaistvust ja toetama muudatusettepanekuid, mis toetavad äh, nende konnäitajate avalikustamist. me mõistame, et on vaja tekitada seos rände ja arenguteemade vahel samas usume, et see ei peaks kajastuma juriidilises kohustuses. sellel on juriidilised ja poliitilised põhjused. võttes arvesse seda, et raportööri jõupingutused teatud komisjoni ettepaneku nõrkusi korrigeerida, ei usu me, et on võimalik ja peaks Äh, kasutama seda võimalust, mis on tegelikult äh, siis kirjeldada, mis on rände äh, juur-, algpõhjused, see on problemaatiline ja see ei toimi, seega me teeme ettepaneku, et me ei tooks sisse viiteid rändele ja selle algpõhjustele. see, mida see ettepanek võiks aga arvesse võtta, oleks oluliselt panustada äh, sellele, milline on Euroopa Liidu arengupoliitika ja selles osas leian ma, et see paralleelne ettepanek tagatisfondiga võiks olla tõesti innovaatiline instrument. me usume tõesti, et lühiajaliselt on võimalik rändeteemad lahendada selle küsimusega, kui sellised ootused on, siis ma kardan küll, et, et selles osas tekib pettumus. lisaks sellele areng teadusringkondades on üldine arusaam, et kui areng leiab aset, siis inimesed pigem ähm, kalduvad välja rändama, sellepärast et neil tekib see võimalus, seega ärge uskuge et on mingi lühiajaline lahendus äh, selles osas, mida me nimetame hetkel rändekriisiks. samuti sooviksin lisada, et komisjoni ettepanek, mis puudutab äh, kliimategevustega seonduvat rahastamist, on väga mõõdukas ja teeksime ettepanekut seda suurendada vähemalt neljakümne protsendi võrra. see oleks oluline samm selleks, et Pariisi lepet ellu viia Euroopa Liidu ja rahvusvahelise kogukonna poolt. samuti tahaksime tugevdada sätet, mis puudutab äh, äh, neid, kes koostööd teha ei soovi, me oleme kriit-, kriitilisemad maksumaksjate raha kulutamise osas, äh, näiteks kus äh, on teatud sellised jurisdiktsioonid, kes koostööd ei soovi teha ja meil oleks vaja leida mingisugused muud võimalused vahendajate või vastutavate ähm, osapoolte kaudu. ja minu arvates põhiküsimus selles raportis on artikkel üksteist lõige üks C, mis puudutab Euroopa Liidu välispoliitika elluviimist ja strateegiliste eesmärkide, eriti mis puudutab Euroopa Liidu strateegilist raamistikku inimõiguste valdkonnas, kui me tõesti soovime oma kohustust äh, täita kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitikaga suur tänu raportöörile ja ma olen kindel, et me saavutame häid tulemusi selle teema osas, aitäh! suur tänu selle eest ja nüüd härra Tüpre, palun. suur tänu, esimees. mul on teatud probleemid siin sellepärast, et mul ei olnud paberid ees, kui ma kohale jõudsin ja võib-olla äh, tegi mul probleeme, aga nüüd neli punkti. esiteks see, mis puudutab äh, seda ümberjaotamist, siis äh, ma olen rohkem nõus sellega äh,, mis äh, on selles ettepanekus äh, nagu raportöör ütleb, kellega mul oli ka kahepoolselt võimalik teemasid arutada, kes rääkis muudatusettepanekutest, mis esitas Rahvapartei. nüüd, mis puudutab äh, äh neid geograafilisi jaotusi, me peame rõhutama pigem lõunameedet ja meil on vaja äh, Äh, ülemmäära võib-olla korrigeerida selles osas, äh, mida on võimalik kasutada ühes või teises piirkonnas. samuti toetan ma seda, mis puudutab ülemäära parandamist Ladina-Ameerika osas, sest arvestades olukorda, mis äh, on USA, Mehhiko ja ülejäänud Ladina-Ameerika vahel, siis tegemist on, meil on kindlasti võimalik olulisel määral panustada siia. samas aga ei toeta ma seda, mis puudutab Kuuba sissetoomist siia nimekirja ja ma arvan, et ma ei näe hetkel veel põhjust, miks me toetame äh, Raul Castro režiimi, kes ei ole teinud piisavalt äh, edusamme demokraatia valdkonnas. nüüd teiseks selles osas, mis puudutab äh, rändevaldkonda, siis tegemist on semantilise vaidlusega. ma kuulsin argumente äh, raportööri poolt äh, proua Haudala muudatusettepanekut, mitte miski ei ütle, et selleks, et rände algpõhjustest rääkida, tähendab seda, et me pühendume ma ei tea millele, tegemist on nähtusega, mis ühest küljest on demograafiline küsimus, vajadus teatud tüüpi majandusarenguks ja teisest küljest see, mis puudutab öö, äh, äh, tööhõive perspektiivi ja noortele isikutele, lähtudes sellest äh, suurenevast demograafia valdkonnast. ühest küljest siis semantiline vaidlus, aga erimeelsusi ei ole meil selles osas, mis puudutab eesmärke. me käsitleme rände algpõhjuseid ainult arenguperspektiivist lähtuvalt ja ma selgitan, miks ma selle juurde jään. see terminoloogia, et me peame rääkima rände algpõhjustel äh, objektiivsel põhjusel, härra esimees. kui äh, me tahame äh, kuidagi mõjutada rändevooge positiiv, positiivselt, siis avalikkuse arvamuses on meil vaja paika panna see, et me üritame seda kuidagi ohjata. me peame veenma, et tegemist on Euroopa Liidu eesmärgiga Eh, konkreetselt, eh, objektiivselt eh, neid rändevooge juhtida ja ühest küljest jah, meil on vaja võimalik tagada areng koha peal, aga samas ka luua sellised võimalused sisenemiseks legaalselt ka Euroopa Liidu territooriumile. ma olen nõus sellega, mis puudutab naiste ja meeste võrdõiguslikkust, vajadust äh, ja selle kohta oleme esitanud muudatusettepanekud, sest siin on teatud sõnastus, mis meie arvates on liialdatud, võttes arvesse realismi ja kontrolli võimalust. nõus ka sellega, mis puudutab inimõigusi ja komisjoni rolli tugevdamist muus osas, olen ma väga nõus sellega, mida raportöör ütles ja järgmisel koosolekul käsitleme neid muudatusettepanekuid ja mida me saame toetada. aitäh, härra Dupree ja härra Muresson, palun! suur tänu, esimees! head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada väga positiivse, konstruktiivse äh, lähenemise eest raportööri poolt äh, koostöös variraportööridega, nagu ütlesite, siis äh, kohtume me homme ja ma olen täiesti kindel, et äh, meil on võimalik saavutada kompromissid ja üldine kokkulepe kõikides küsimustes, mida ta varasemalt tutvustas, nagu ta ütles, siis on meil vaja välja tulla selge enamusega siin kojas selleks, et tugevdada raport, äh, raportit eelseisvate läbirääkimiste käigus. teemad äh, mida raportöör varasemalt välja tõi, kõigepealt see ülemmäär, minu fraktsioon on samal seisukohal nagu raportöör, me tahame, et seda suurendataks kolmekümne kaheksa koma nelja miljardi euroni, see on ka investeerimispanga nõudmistega kooskõlas. me usume, et meil on vaja sellest lähtuda. nüüd, mis puudutab piirkondlikku jaotamist, siis mina arvan, järgmist ja loomulikult on üleilmsed ja piirkondlikud väljakutsed kogu maailmas, aga me peame paika panema prioriteedid, sest meie vahendid ei ole piiramatud, nad on piiratud, me peame neid ettevaatlikult kasutama. kõige suurem oht tuleb meie vahetust naabruskonnast, nii lõunast, põhiliselt siis põgenikevoogude kaudu ja idanaabruskonnast äh,, mis puudutab äh, agressiivsemat Vene Föderatsiooni, kes ohustab teatud äh, idanaabruskonna riike, kes on meiega olnud tihedas koostöös äh, assotsiatsioonilepingutega Gruusia, Ukraina ja Moldova. ja sellepärast leian ma, et kõige suuremad summad loomulikult lähtudes järelevalvest ja kooskõlas eeskirjadega on vaja suunata meie vahetule naabruskonnale lõuna pool ja ida pool ning äh, lõuna naabruskond on juba piirkond, mis saab kõige rohkem toetust äh, kõikidele, ega see äh, investeerimispank leiab, et rohkem raha ei ole vaja mitte lõunapiirkonnale, aga raportöör on jõudnud järeldusele, et on vaja suurendada me oleme valmis seda lähenemist toetama, aga samas me ei tahaks kasutada kogu olemasolevaid vahendeid lõunanaabruskonnale, sest see mõjutaks ka teisi piirkondi, eriti siis idanaabruskond ja me, me tahaksime arvestades olulisi väljakutseid, neid vahendeid suurendada, aga mitte sellisel viisil, nagu raportöör on ette pannud, vaid hetkel on meil pidev kontakt ja läbirääkimised, et leida kompromiss. ja me soovime neid vahendeid lõunanaabruskonnas suurendada, kuigi see, sinna juba läheb kõige rohkem abi, aga kui palju rohkem nad peaksid saama, et muud piirkonnad, mis meie jaoks on olulised, negatiivselt ei oleks mõjutatud. mis puudutab idanaabruskonda, siis kui Äh, olukord jätkub, siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mandaat on kasutatud, rohkem raha ei ole Ukrainale, riigile, mis on väga oluline, Gruusia, Moldova ja väiksemad riigid samuti. seega on oluline, et meil on vaja oluliselt ka idanaabruskonna vahendeid suunama. mis puudutab nüüd Ladina-Ameerikat, siis jah, tegemist on ajaga üles näidata solidaarsust. me näeme arengut äh, USA-s, mis on tõesti oluline väljakutse Ladina-Ameerikale ja me peame nende kõrval seisma. investeerimispank on ette teinud teatud mahtude suurenemise. ma arvan, et selles valdkonnas on see õigustatud, küsimus on selles, kas meil on võimalus raportööri ettepanekust lähtuda, mis on palju kõrgem kui investeerimispanga ettepanek, ilma et see mõjutaks meie vahetut naabruskonda ja see on see, kuhu me oma vahendid peame suunama, sest suurimad väljakutsed tulevad sealt. aga kokkuvõttes, nagu öeldud, siis kohtuvad variraportöörid homme ja oleme raportööriga ühenduses ja ma olen täiesti kindel, et me saavutame kokkuleppe ülemäärade osas mis üldiselt lähtub Euroopa Investeerimispanga ettepanekutest, sest nemad suudavad neid vajadusi hästi hinnata. teine, mis puudutab üldiseid eesmärke siis äh, meie toetame ka välislaenude andmise volituse osas, äh, et peab käsitlema transiit ja võõrustajariike rände osas, loomulikult on tegemist strateegilise reaktsiooniga sellele, äh, kuidas tegutseda rändajatega, kes on viimasel kahel aastal siia jõudnud. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis me leiame, et need indikaatorid äh, peaksid olema projekti rakendamisel arvesse võetud, aga me ei taha, et see leiaks aset viisil, mis tekitaks täiendavat halduskoormust toetuse saajate ja mis puudub soolist süva laiendami-, võrdlusega süva laiendamist, siis loomulikult, kus võimalik, tuleb kasutada sobilikul viisil seda võimalust Kuuba toomine nimekirja, millele ka eelkõnelejad viitasid, minu fraktsioon on väga tähelepanelikult seda jälginud ja kolleegid erinevates komisjonides, eriti väliskomisjonis, on hiljutist ähm, muret väljendanud selles osas. loomulikult me teame eelmise aasta arutelu mis puudutas Valgevene sissetoomist sinna nimekirja ja Gerard Depree äh, põhjendas väga selgelt, et äh, positiivne trend Euroopa Liidu ja US äh, ja Kuuba vahel on aset leidnud, aga kas muudatused on piisavalt kiired selleks, et Kuuba abisaajate nimekirja tuua, kas teha see lisandus praegu või peaks see aset leidma hiljem delegeeritud õigusaktide kaudu, nii nagu komisjon tegi seda Valgevene puhul, jah, tegemist on küsimusega, mida me peame arutama variraportööridega, aga Rahvapartei äh, ja lähtudes väliskomisjonist, siis on reservatsioon süvenev. mis puudutab tagatisfondi, siis selles osas me toetame raportööri ilma igasuguste reservatsioonideta selleks, et selle haldamine investeerimispangalt anda komisjoni pädevusse selleks, et jõuda sidusamate tulemusteni äh, ja kooskõlani teiste vahenditega, mida komisjon juba haldab ja lõpetuseks, härra esimees, meie fraktsioon on teinud muudatusettepaneku, kus Vene Föderatsioon tahetakse sellest nimekirjast välja jätta ja miks me selle ettepaneku oleme teinud, me oleme näinud üha agressiivsemat käitumist Euroopa Liidu paljude liikmesriikide suhtes, küsimuse alla seades mitmeid põhi Äh, mõtteid, millele meie liit toetub, Euroopa Investeerimispank ei ole laenu kahe tuhande neljateistkümnendast aastast andnud ja minu arvates see reaalsus, et Venemaale neid laene ei ole antud, peaks olema viidud kooskõlla ka õigusliku alusega. Vene Föderatsioon on annekteerinud Ukraina osa Eh, Krimmi piirkonna ja me näeme negatiivset trendi Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni suhetes ja nüüd on aeg anda signaal, et eh, nii ei saa, see ei saa jääda tähelepanuta ja niikaua, kui suhted eh, Vene Föderatsiooniga positiivsele teele ei asu, Euroopa Investeerimispank, mis laene peaks andma lähtudes Euroopa Liidu prioriteetidest, peaks hätta hetkel äh, ehk siis see õiguslik alus peaks olema äh, kooskõlas sellega, et tegevusega, reaalse tegevusega, ehk siis et laene ei ole antud ja jään ootama koostööd äh, raportööri ja teiste variraportööridega selleks, et jõuda laialdase konsensuseni ja saavutada veenev enamus parlamendis läbi, tulevastel läbirääkimistel, aitäh! suur tänu, härra Kölmel järgmisena, palun! suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada meie raportööri selle väga põhjaliku töö tegemise eest ja põhimõtteliselt on äh, see meie fraktsioonis leidnud ka heakskiitu. aga ma tahaksin kasutada ühtlasi praegu ka võimalust äh, õnnitleda kõiki ähm, äsja ametisse valitud aseesimehi, aga mõned märkused ka. ma ei ole väga veendunud, et kas see lähenemisviis, mille me komisjonis praegu oleme valinud, on mõistlik ja taktikaliselt päris õige. kõigepealt ähm, nii nagu ka selle raporti pealkiri ütleb, räägime me välistegevuse tagatisfondist see puudutab siis ähm, Euroopa Liidu välistegevust äh, ja äh, mõtleme selle all äh, arengutegevust, demokraatlike arengute toetust lõppkokkuvõttes üle terve maailma. samas aga oleme me esitanud väga palju muudatusettepanekuid, mis puudutavad rändekriisi ja seda, et see tuleb kontrolli alla saada. mina nimelt ei ole veendunud, et see on päris õige. tegelikult äh, tugev signaal äh, rändepoliitika vastu võitlemisel peaks olema hoopis teistsugune, me ei saa seda teemat äh, sobitada kuskile siia teiste teemade vahele. see ei ole väga läbipaistev käitumine, mida nõuab meilt ka kodanik. me ei saa ju öö, keskenduda ühele asjale, samas siia nihverdada sisse mingit teist asja. jah, rändekriisiga vait-, võitlemine, sellega ma olen kõigega nõus, mida on öeldud, aga samas äh, tuleb aru saada sellest, et kui me hakkame rändekriisi vastu võitlema tagatisfondiga, siis mida see tegelikkuses tähendab? tegelikkuses tähendab see seda, et meie parlamendina äh, saame tegelikult väga vähe võimalusi seda asja, seda poliitikat kuidagi otseselt juhtida, mis puudutab investeeringuid sellepärast, et sellise tee valides anname me tegelikult üle oma äh, kontrollivõimalused Euroopa Investeerimispangale, keda ma väga usaldan, aga tegelikult selle protsessi jooksul ei ole meil enam ülevaadet, mis toimub. ja see peab olema meie jaoks väga selge, et me sellise sammu astume ja samamoodi peame me endale selgeks tegema selle, et tegelikult selle arenguga äh, Äh, haarame me siia alla kaasa ka sellise, mm, senise, vabandust, äh, arengupoliitika ja see arengupoliitika tegelikult on ju läbi kukkunud, ma ei ole küll ekspert, aga meie arengupoliitika täna on olnud selline, et me ei ole toetanud äh, seniseid struktuure, vaid minevikus loonud järjest rohkem ja rohkem uusi struktuure ja uusi tasandeid, mis on kogu selle paketi kõikuma loonud ja ma arvan, et äh, kui ma mõnes vaeses riigis annan kellelegi võimaluse suurinvesteeringuid teha, Euroopa Investeerimispanga tagatisega, siis tähendab see seda, et äh, tegelikult äh, on konkurents sellel turul täiesti võimatu. teised, teistel ei ole sellist tagatist ja ma arvan, et siin me peaksime astuma hoopis teise sammu ja hakkama rääkima otseinvesteeringutest Euroopa Liidu poolt, siis oleks meil ka võimalus seda asja suunata ja äh, astuma selliseid samme, mis kodust äh, majandust äh, ei hävita näiteks keskkonnakaitsel. ja sama, siin võiksime me investeerida näiteks edasikoolit-, jätkukoolitusse ja koolitusse, sellest oleks kasu ka nende riikide majandusele aga loomulikult tuleb selgete sõnadega rääkida ka sellest, kui palju see maksma läheb. kui palju on Euroopa Liit valmis äh, nende meetmete eest välja käima? Te teate, et ma olen juba kaua äh, võidelnud selle eest, et me peaksime tõesti neid rahasid äh, niimoodi sinna sektoritesse suunama, see oleks hea investeering, aga see eeldab seda, et Euroopa Liidul on äh, ühtne varjupaiga ja migratsioonikontseptsioon. niikaua, kuni me seda ei ole suutnud läbi suruda, on see täiesti mõttetu, mis me teeme. me äh, kulutame seda raha tegelikult üsna äh, juhuslikult, selles mõttes, et on täiesti juhuslik, kas see raha ka midagi tagasi toob. nii et eh, selles mõttes eh, ma olen nõus sellega, mis on raportis sees, aga ei ole ma päris nõus eh, sellega, et see rändepoliitika on siia peidetud ka sisse ja see peaks olema eraldi läbipaistvalt näha ja me peaksime tegelikult rääkima sellest, mida Euroopa Liit ka päriselt ette on võtnud, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna Benito Silvaga suur tänu, härra esimees, ja mõned äh, üldised märkused selle raporti kohta. arutelul siis välistegevuse tagatisfond. mitu aastat on Euroopa Liidu päevakorras äh, arengutöö ähm, ja välistegevus olnud äh, teisese tähtsusega. tänapäeval loomulikult pööratakse sellele rohkem tähelepanu ja miks äh, rändekriisi pärast? me teame kõik, et äh, rände põhjused on peaasjalikult selles, et inimestel ei ole mitte midagi muud teha ja see on tekitanud kõikides Euroopa valitsustes väga tõsiseid äh, muresid. kriis meie piiridel, äh, riigi vahendite nappus äh, ja see, et mida see kõik võib tähendada EFSile ja välistegevuse tagatisfondile. kõik need meetmed on suunatud äh, tegelikult aga Euroopa Liidu tasandil sellele, et tõmmata ligi erasektori investeeringuid praegu turgudel on aga olukord kehv äh, ja see tähendab seda, et äh, erasektor ei investeeri ja avalik sektor peab siis äh, andma tagatise investoritele, erainvestoritele, kes riskile lähevad ja investeerivad. nüüd need nimekirjas olevad valitud riigid võiksid siis hakata vastu võtma neid pagulasi, kelle meie saadame oma riikides tagasi ja tegelikult läheb see väga selgelt vastu vaba liikumise põhimõttele. kohalikud oligarhid, Euroopa ettevõtted on need, kes sellest muidugi kõigest kõige rohkem hakkavad kasu lõikama, me täpselt ei teagi, millised need ettevõtted on aga äh, ja kes nende taga on. aga kas ei peaks me rohkem mõtlema sellele, et milline oleks õiglasem koostöö, mida praegu tegelikult äh, ju ei ole? ja minu meelest ei ole see peegeldanud ka, ei peegeldu see ka meie investeeringute kavades ja see tähendab seda, et meie ei ole nõus sellise äh, rahastamismudeliga. suur tänu! proua Kressle järgmisena, palun! suur tänu! ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et äh, me tegeleme asjaga, millest me oleme rääkinud ka varem, et meie eelarvesse tuuakse sisse kogu aeg mingisuguseid lisasatelliitvahendeid äh, ähm, äh, ja, ja instrumente, mille üle meil, meil ei ole mitte mingisugust kontrolli. nüüd räägitakse siis kuuest miljardist eurost tagatisena, lisatagatisena, minu meelest on see täiesti järjepidamatu tegutsemine ja ma arvan, et komisjoni ettepanek peaks olema meie edasise töö aluseks ja kindlasti ei tohiks seda tagatist äh, kasvatada. ja minu meelest on vajaka komisjoni, aga ka meie ettepanekust see mõte, et äh, tagatisfond Euroopa ei ole käimas ühte sammu meie erinevate rahastamisinstrumentidega, näiteks äh, naabruspoliitika, kaheksateist miljardit on seal tagatiseks ette nähtud, kuid me teame juba praegu, et äh, naabrusprogrammidest äh, raha praegu ei liigu. ja mina arvan küll, et komisjon on kohus, kohuslane meie ees ja peab rääkima sellest, kuidas on üldse praegu väljavaated nende fondide rakendusega ja mul on väga suuri kõhklusi selles kohas, kas on üldse võimalik seda fondi tegelikult kasutada nii, nagu see on ette nähtud. eriti äh, arvestades siis seda, et äh, tõesti see seos äh,, tagatisfondi seos äh, tänaste äh, projektidega pole see päris kindel ja tundub, et investeering äh, Euroopa Investeerimispank ka programmid äh, hakkavad tegelikult konkureerima meie programmidega ja nende programmide arv on ju siiski piiratud, nii et kui me asjale sisuliselt äh, läheneme, siis me näeme, et sellised probleemid tõusevad selle esile ja minu järgmine küsimus, see kuus miljardit lisa, Äh, vahendeid, mis äh, liiguvad siis nüüd Euroopa Liidu eelarvest äh, valdkonda, mille üle meil ei ole kontrolli. minu teine küsimus oli siis see, et kuidas see kõik on seotud meie seniste programmidega ja nüüd kolmas küsimus, kaks koma viis miljardit eurot Ladina-Ameerikasse. me tahame võidelda väidetavalt rände kriisi vastu, aga ma ei ole eriti palju näinud sisserännanud Ladina-Ameerikast või immigrante ja ma arvan, et me peame küll selgitama või selgust saama selles osas, et miks me sellised summad saadame sinna piirkonda. mina arvan, et Euroopa vaatevinklist sellised vahendid Ladina-Ameerikasse saata, see ei ole jällegi järjepidev, see tegutsemine, aitäh. suur tänu, suur tänu, proua Kressle ja lühidalt veel proua Haudala. suur tänu, ma tahtsin vastata mõnele märkusele, mida kolleegid on siin väljendanud, härra Dupree oli skeptiline minu seisukohavõtu osas, mis puudutab äh, rände juurtega tegelemisest, tegelemist. aga miks me peame hakkama jälle siin jalgratast leiutama? Euroopa arengupoliitika alused on väga kindlad, mille eesmärgiks ongi siis äh, äh, rände ja migratsiooni põhjustega tegeleda. ja ma arvan, et kui me hakkame seda teemat tooma sisse ka siia, siis hakkab see tekitama segadust äh, ja tekitab ja lööb kõikuma need põhimõtted, millele on üles ehitatud meie arengupoliitika. ja üks muudatusettepanek äh, raportöörilt äh, Äh, on suunatud äh, sellele, et komisjon peaks esitama nimekirja rände põhjustest. Äh, see on nüüd küll väga raske ülesanne, aga ma saan aru, miks selline muudatusettepanek on esitatud ja härra Kölmel, mina ei arva, et Euroopa arengu- ja koostööpoliitika on läbi kukkunud me peaksime olema jah, lojaalsemad selle põhimõtete osas ja rohkem keskenduma vastutuskohustusele, eh, eh, mõõdetavad peavad olema meie eesmärgid ja läbipaistvus oleb olema suurem, aga tõsi see on, et ehm, kui me loome kogu aeg uusi eh, struktuure, siis see ajab asjad segaseks, nii nagu me seda teeme tegelikult ka praegu siin rändepoliitika tuues välistegevuse tagatisfondi alla. ja tagatisfond ise mina arvan, et äh, meil oleks praegu siin äh, tõesti võimalus äh, juurutada üks kaasaegne rahastamisvahend, mis võiks motiveerida ka erasektorit investeerima rohkem arenguprojektidesse ka keerulisemates maailma piirkondades ja, ja ka nii-öelda hapramates riikides ja võib-olla ma olen liiga optimistlik, aga sellegipoolest niimoodi võib-olla me suudaksime tagada selle, et avaliku sektori vahendid saavad lisa juurde erasektorist ja see toob äh, konkreetseid lahendusi mm, meie jaoks ja sellele ongi raportöörid ja variraportöörid keskendunud ja lähtuvad Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi ettepanekust edasise töö osas. ja veel üks väike märkus, ma arvan, et Valgevene peaks olema nende riikide nimekirjas äh, ja ma arvan, et Venemaa tuleks sealt maha võtta. suur tänu! ja ma annaksin nüüd sõna siis meie raportöörile, et ta saaks vastata nendele küsimustele, mille kolleegid on esitanud. aga raport ise on äärmiselt oluline. ja tõesti, rääkides kommunikatsioonivõimalustest, see on vahend, millega võidelda rände vastu Äh, ja sellest oleks äh, ilmselt äh, võimalik meie kodanikele nii mõndagi rääkida. ja see näitaks seda, et Euroopa poliitikad on koherentsed. ja me paluksin, et proua raportöör räägiks sellest, milline on selle tagatise mõju meie eelarvele. kui see tõuseb nüüd kolmekümne seitsme miljardini, kolmekümne kuue miljardini, Ehm, kas see tähendab seda, et sinna tagatisfondi tuleb kanda vahendeid kus ja võtta need ära kusagilt mujalt või kuidas seda rahastatakse, proua Kartja Sõbal? Äh, tänan, esimees. ma ei tea, kas ma, õnnestub kõikidele küsimustele vastata, et kuid mul on mõningad mõtted tekkinud. kõigepealt äh, korduvalt esitati küsimusi eesmärkide ja rände algpõhjuste kohta. härra Debre eh, kirjeldas seda kui semantilist kokkupõrget. Eh, võib-olla eh, semantiline külg erinev, kuid väga sageli mulle tundub, et ja kuigi lõpptulemus või lõppmõju on sama äh,, Äh, kuid äh, äh, rände tagajärgede võitlemine võib osutuda erinevaks rände algpõhjustega tegelemisteks. ühelt poolt on nagu positiivne lähenemine ja teisalt reageeritakse negatiivsele. ja see on oluline silmas pidada, kui me mõtleme sellele, kuidas neid probleeme käsitleda kuid ma tahaksin lisada, et et lõppkokkuvõttes me ei räägi mitte ainult rände algpõhjustest ja arenguaspektidest ja erinevate riikide tähtsusest, vaid sellest, et Euroopa Investeerimispangal on eesmärk ka erasektori kaasamiseks nimetatud riikide arengusse, taristu, transpordi, telekomi valdkonna arendamiseks ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks. me ei taha unustada seda kõikehõlmavat lähenemist, laskudes detailides ja ma nüüd vastaksin proua Gresslile. Euroopas tuleb väga palju sisserändajaid Ladina-Ameerikast, suurem osa nendest võtab vastu Hispaania me ei räägi mitte ainult Ladina-Ameerikast sisserändajast, äh, vaid neid äh, rändevoogusid on väga palju erinevaid ja me peaksime tagama nendele inimestele vastuvõtvates riikides tingimused ja samas looma arenguvõimalused ka rände algriikidest. mul on üsna palju märkeid tehtud proua Haudalale vastuseks. Äh, seoses sellega, et komisjonil on palutud koostada rände algpõhjuste nimekiri, loomulikult nagu ma rõhutasin, me mitte ainult ei võitle rände algpõhjustega, ja me peaksime mõtlema selle peale, kas meie käsutuses olevad rahalised vahendid täidavad neile seatud eesmärke. kas need on sobivad, me teame, et need nähtused on päevakorras, me teame, et komisjon sellega tegeleb ja seetõttu meil on vaja nüüd täpsustada, millest juttu on ja mille vastu me võitleme. proua Kresle mainis ka nende satelliiteelarveridu. kas me suurendame äh, tagatisfondis varasid või mitte, see ei mõjuta neid nende satelliiteelarveridasid. Äh, kui me räägime mõjust eelarvele, siis praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames Äh, tuleks meil nagu seda finantsvõimendust suurendada ja me peaksime suurendama üldvolituse lausul tagatisfondi e, äh, Euroopa Investeerimispangale kuue miljardi võrra. ja äh, see siis kestvusega kuni kaks tuhat kakskümmend ja siis peame ka arutama järgmist MFF-i. me oleme andnud küll mitteametlikult rohelise tule Äh, kuid me oleme nagu nõustunud finantsraamistiku jaotuspõhimõttega ja sealhulgas ka üld, ülemäära tõstmist rändele ja julgeoleku tegevustele. täna me räägime rändest põhiliselt, kuid on ka teatud reservid ja seetõttu, äh, kui me eelarves niimoodi täpsemalt Äh, ringi vaatame, siis ma arvan, et selle kolmekümne viie miljoni leidmine ei saa olema raske. ja ma loodan, et me saavutame kokkuleppe. suur tänu, üks tehniline aspekt, äh, see tagatis, mis Euroopa Liidu eelarvest antakse, on tagatis, mis puudutab laenu tervikuna või? ehk siis, kui laen on üks miljard, siis Euroopa Liit annab investe-, Euroopa Investeerimispangale tagatise ja kui laenu tagasi ei maksta, kui laenusaaja satub raskustesse, siis äh, läheb raha Euroopa Liidu eelarvest. ja selleks on ette tehtud siis üks tagatis ja mis äh, protsendi ulatuses see nüüd on? kuuskümmend viis protsenti laenust on siis kaetud. kas pole? Pardon. La, qui représente la äh, kes siin seda aspekti äh, esindab, kas te saaksite vastata? kes investeerimispanga eest siin on, milline on äh, see tagatis, mis on kaetud Euroopa Liidu eelarvest ja ja mida siis Euroopa Liit peab laenu andmisel juba andma äh, selleks, et laen äh, välja antaks? palun, proua. suur tänu, esimees. ja ma eeldan, et komisjoni kolleegid täiendavad seda. tagatis katab kuuskümmend viis protsenti ja üheksa protsendiline makse Euroopa Liidu eelarvest äh, on sellest kohe ette nähtud, aitäh ehk siis üheksa protsenti kuuekümne viiest protsendist. kuus miljardit täiendavalt, kuuskümmend viis on ilmselt neli miljardit ja üheksa protsenti neljast miljardist, kolmsada kuuskümmend miljonit eh, Euroopa Liidu eelarvest üldiselt siis üheksa protsenti kuuekümne viiest protsendist on see üldine reegel, mis läheb Euroopa Liidu eelarvest ja peame seda siis arvesse võtma. härra Angel, palun komisjoni nimel. suur tänu, esimees, vastuseks teie küsimusele, tehnilisele küsimusele vastusest ei saanud päris õigesti aru. üheksa protsenti arvestatakse kogu tagatisest, ehk siis kui kolmkümmend kaheksa miljardit, nii nagu äh, parlament tahab, siis äh, üheksa protsenti tuleb võtta sellest, mis puudutab tagatise mm, mahtu, ilma mikrofonita räägib esimees. tagatise osas siis on olukord järgmine sajaprotsendiline, aga lähtudes kuuekümne viie protsendilisest äh, osakaalust, ehk siis see puudutab nii-öelda seda, äh, kui te räägite kolmekümne kaheksast koma neljast, mis on äh, komisjoni nõukogu ettepanekust kõrgem, siis de facto maksimaalne risk ühenduse eelarvesse on kuuskümmend viis protsenti sellelt summalt, aga kui ei ole jõutud eh, siis selle kuuekümne viie protsendini, siis on see sada protsenti. loodan, et nüüd oli selgitus eh, parem. ilma mikrofonita räägib esimees esimees räägib ilma mikrofonita andke andeks, ütleb esimees, ma tahtsin seda täpsustada, ehk siis eelarve mõju sellisest otsusest äh, on see, et kuludes peab olema ette nähtud vajalikud vahendid äh, selle tagatise äh, deposiidiks, kui me suurendame kuue miljardi võrra seda summat, siis on meil vaja üheksa protsenti kuuest miljardist täiendavalt ette näha see tähendab siis äh, kuuskümmend neli miljardit ja nüüd äh, sellega oleme lõpetanud, aitäh äh, raportöörile, homme toimub väga oluline koosolek, kakskümmend seitse märts, loodetavasti saame selle raporti heaks kiita. esimene triloog toimub kümnendal aprillil ja mandaadi otsustamine esimene ja nüüd saab sõna härra Uresan selleks, et rääkida makromajanduslikust finantsabist Moldova Vabariigile. Relatively... Äh, härra esimees, tegemist on suhteliselt lihtsa menetlusega seetõttu meil on aruteluks ainult viisteist minutit eraldatud. jaanuaris Euroopa Komisjon otsustas eraldada täiendavalt sada miljonit eurot eh, Moldova Vabariigile makromajandusliku finantsabina, et toetada seda idanaabruskonna väikeriigi. Need sada miljonit eurot jagandub niimoodi nelikümmend miljonit toetusena ja kuuskümmend miljonit laenudena eh, üle kahe ja poole aastase perioodi teatud osamaksetena pärast seda, kui vastastikuse mõistmise memorandumid on rangelt täidetud, milles lepitakse kokku ja allkirjastatakse äh, Moldova Vabariigi ja Euroopa Komisjoni poole. ja äh, mina raportöörina olen teinud ettepaneku meie arvamuse projekti kohta, äh, põhiraporti koostab Inta komisjon Äh, on esitatud selged eeltingimused, mille alusel Euroopa Liit on nõus andma Moldova Vabariigile laenu, kui täidetakse demokraatliku riigi põhimõtteid, inimõiguste põhimõtteid, äh, kui on peetud kinni õigusriigi põhimõtetes, need on üldised põhimõtted, neid me muuta ei saa. ja ma usun, et need tingimused, mis puudutavad õigusriigi ja inimõiguste täitmist äh,, Äh, on täidetud ja seetõttu on võimalik edasi minna järgmisesse etappi ja arutada läbi konkreetne vastastikuse mõistmise memorandum, nagu ma ütlesin, selle allkirjastavad Euroopa Komisjon ja Moldova Vabariik ja ma arvan, et meie peame oma poolt tagama, et see memorandum oleks väga täpne, sisaldaks väga konkreetseid käegakatsutavaid eesmärke ja tähtaegu, millest Moldova Vabariik peab kinni pidama ja ja eesmärgid puudutavad nii kohtusüsteemi täiendavat tugevdamist, võitlust korruptsiooni vastu, äh, sõltumatu kohtunikkonna toetamist ähm,, nii prokuröre, ka kohtuid, kes äh, tegelevad rahapesu küsimustega, pangandussektoriga äh,, sest Moldovas aastal kaks tuhat neliteist leidis aset suur panganduspettus, mille kahju oli üks miljardit eurot. ja selles mõttes äh, minu ettepanek on edasi minna selle raportiga ja valmistuda raha eraldamiseks sellele riigile, nii nagu komisjon on ette pannud või kuid vastastikuse mõistmise memorandumis, mille allkirjastavad nimetatud riik ja Euroopa Komisjon, äh, nõuame väga selgeid tingimusi ja Need sisalduvad ka minu poolt esitatud muudatusettepanekutes selged tingimused, sest seda ootavad meilt ka selle riigi inimesed. Nad ootavad, et me toetame neid, et me toetame raskustesse sattunud riiki aga kui me kasutame äh, Euroopa Liidu piiratuid rahalisi vahendeid, siis me peame veenduma, et äh, olukord selles riigis on paranenud ja eriti sellises riigis nagu Moldova Vabariik, mis teeb tihedat koostööd äh, meie Euroopa Liiduga assotsieerimislepingu raames, peame tagama selle, et reformid selles riigis jätkuvad, et riik täidab ka neid tingimusi, mis on assotsieerimislepinguga kokku lepitud ja need on äh, minu muudatusettepaneku sisu. Äh, muudatusettepanekute esitamise tähk äh, on kahekümne kolmas märts kell kümme ja me kavandame komisjonis hääletus selle raporti üle kolmandal aprillil, et me saaksime edasi minna memorandumi sõlmimisega ja rahade eraldamisega sellele riigile. nagu ma ütlesin, riik Eh, peab täitma väga selgeid mõõdetavaid eh, tingimusi. tänan. suur tänu, härra raportöör. härra Negrescu, palun. O să vorbesc în, eh, în limba română, pentru că sunt convins că acest mesaj va ajunge... Ma võtan sõna rumeenia keeles. Vor înțelege. Eu cred că este... Sest ma loodan, et sisse sõnu jõuab ka Moldova Vabariigini ja rahvas saab sellest ära. Ja on oluline, äh, et see raport veel kord edastaks äh, Moldova Vabariigile meie avameelse sõnumi äh, nende reformide kohta, mis on viimasel ajal ellu viidud ja ma usun, et eelarvekomisjoni arvamus ei peaks olema poliitiline, me peaksime analüüsima olukorda eelarve seisukohast ja jälgime ka infokomisjoni kolleegide välja pakutud suunda ja heaks kiitma komisjoni ettepanekud. me peaksime mõistma, et need rahalised vahendid ei eraldata mitte va vabariigi valitsusele, vaid rahvale. ja nendel tavalistel tingimustel, mida me alati toetame, demokraatia, õigusriigi põhimõtete täitmine, äh, korruptsioonivastane võitlus, kuid need tingimused ei peaks kujunema takistuseks äh, Äh, rahaliste vahendite jõudmisele äh, Moldova rahvani, mis hädasti vajab seda, eriti praeguses poliitilises olukorras. seetõttu ma arvan, et me peaksime veel kord saatma neile sõnumi, et me oleme avatud nende suunal ja seetõttu ma leian, et äh, see dokument peaks jääma eelarve tasemele ja peaks vältima poliitilist lähenemist. tänu, ma näen, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, siiski härra Tarand, palun. palun, teil on sõna tänan, esimees. ma põhimõtteliselt nõustun raportööri lähenemisega ja härra Negresko lihtsalt provotseeris mind sõna võtma, soovides piirduda raportis ainult eelarve küsimustega. minul tekiks sellega probleeme, sest on teada, et Moldova pangad on olnud kahjuks seotud läbi Läti, Leedu ja äh, täna ka tuli teatavaks Eesti ja pankade kaudu rahapesus. seega ma kutsuks üles komisjoni ja raportööri arvestama sellega, et Moldova valitsus võiks kasutada kokkulepped Eurojustiga Äh, ja uurimisametiga, et saada abi valitsusele selliste protsesside vältimiseks edaspidi. ja lõpetuseks tahan öelda, et äh, mul on suur austus Moldova sõdurite vastu, kellega ma koos olin Nõukogude armees, kaheksakümmend kolm, nad olid tublid sõdurid aga nad oskasid äh, ka head altkäemaks saada, kui nad tahtsid linnapuhkust saada, siis nad tõid mulle oma vanemate tehtud veini ja ma lubasin neil minna, kuid antud juhul me peaksime olema palju tõsisemad ja pöörama tähelepanu. jah, ma arvan, et ähm, meie raportöör on selles osas väga selge seisukoha välja kujundanud, näen, et rohkem sõnasoovijaid ei ole siis lõpetame tänaseks selle teemaga ja kolmandal aprillil hääletame selles osas ja nüüd saab sõna kolleeg Negrescu globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise küsimuses. see puudutab tehnilist abi komisjoni algatusel. võtan sõna inglise keeles mul ei ole väga palju öelda, ma leian, et see raport on väga selge, siin on ära toodud see, et põhimõtteliselt kui komisjon soovib tehnilist abi määrata, nii nagu te teate, siis tehniline abi võib suureneda nelja, null koma viie protsendini, sel aastal seda vähendatakse kolmesaja kaheksakümnelt tuhandelt kolmesaja kümne tuhandeni, mis on null koma kaheksateist protsenti äh, Tagatisfondi eelarvest, äh, globaliseerimise kohanemise fondi eelarvest. Äh, nüüd, mis puudutab seda tehnilist abi, siis selles osas on põhimõtteliselt võimalik tagada parem seire ja andmete kogumise vahendid, lisaks sellele teabevahetus, ekspertide kohtumised, kõik see tundub üsnagi kena. minu küsimus ja, ja loodan, et teie toetate selles komisjonis, on tihti seda teemat arutatud siin Euroopa Komisjon peaks äh, selle globaliseerumisega kohanemise fondi äh, kättesaadavust pigem paremini kommunikeerima ja siin ettepanekus on ka äh, ära toodud siis see, et on vaja tegutseda proaktiivsemalt, mis puudutab riiklike kontaktpunktide kasutamist, mõned neist teevad oma tööd, mõned mitte ja meie olu-, ülesanne Euroopa Liidu tasandis on vaja välja tuua see, kes vajab, kus vajatakse seda abi ja kus kontaktpunktid äh, rohkem panustavad ja lõpetuseks äh, raport rõhutab ka seda, äh, mis puudutab täienduvuse põhimõtet, mis taga-, kohane, globaliseerimise kohanemise fondi äh, Äh, haldamisega seotud Euroopa Parlamendi ettepanek, mis puudutab kriisi mobiliseerimise kriteeriume, kuuekümneprotsendiline määr, mis võimaldab äh, parandada juurdepääsu ja, ja nende teemade analüüsimist komisjoni poolt, tegemist on olulise parendusega ja need olid need teemad, mida ma tahtsin välja tuua ja just, et need ettepanekud on tulnud meilt Euroopa Parlamendis ja, ja need on kindlasti vaja raportis ära mainida, aitäh! suur tänu, härra raportöör, kas on äh, tähelepanekuid, sõnavõtusoove? ma ei näe ja minul on alati veidi kurb meel, et äh, äh, selles osas, kui me räägime siin vallandamistest ja meil on vaja võib-olla ka siis leida täiendavat abi, kuidas raskustesse sattunud ettevõtteid abistada, tundub, et tegemist on justkui juriidilise meditsiiniabiga muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend seitse märts kaksteist null null, eelarvekomisjonis hääletus kolmandal aprillil ja neljandal aprillil täiskogul. ja järgmisena saab sõna härra Depree, mis puudutab ähm, üleliidulist ümberasustamise äh, raamistikku uh,. suur tänu, härra esimees ma tahaksin teha väga lühidalt. ja kõige lühem oleks äh, see, kui ma lihtsalt ütleksin, et äh, minu ettepanek on, et me ei esita üleliidulise ümberasustamisraamistiku osas äh, mitte ühtegi muudatusettepanekut meie komisjoni nimel. kui ma nüüd natukene laiendaksin oma seisukohta ja keskenduksin ainult eelarve küsimustele, tuleks keskenduda kolmele küsimusele. tuleb eristada omavahel see, mis asi on äh, ümberasustamine, ümberjagamine. ümberjagamine puudutab neid inimesi, kes on praegu äh, pagulaslaagrites kas Jordaanias või Süürias, Iraagis või Türgis ja et äh, siis mõned Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on nõus nende inimeste toomise nende, toomisega nende territooriumile, see on siis see ümberasustamine ümberpaigutamine on äh, teine asi, see on nende pagulaste ümberpaigutamine, kes on juba Euroopa Liidu territooriumil ja see puudutab siis Dublini määruse reformi. aga nüüd siis ümberasustamine ja mis puudutab täpsemalt äh, libe komi- ja, ja läheb libe komisjoni alla. nüüd eelarve mõju. väga raske on praegu ette hinnata, milliseid vahendeid tuleks järgnevatel aastatel ette näha ümberasustamise jaoks, sest et komisjon peab igal aastal tegema ettepaneku selle kohta, mitu inimest äh, asustatakse Euroopa Liitu üle, aga igal liikmesriigil on endal pädevus otsustada, mitu nad vastu võtavad. ja see tähendab seda, et meil ei ole täpseid äh, plaane, äh, mille kohaselt on, oleks võimalik siis täpsed eelarve mõjud võimalik välja arutada, arvutada ja nüüd edasi, iga liikmesriik, kes äh, on nõus ühe inimese äh, ümberasustamisega oma territooriumile, saab Euroopa Liidu äh, territooriumilt, Euroopa Liidu eelarvest kümme tuhat eurot. ja see on selles tekstis olnud sees ka varem ja see ei ole mitte midagi uut, seda siis, ja need vahendid tulevad meie integratsioonifondist kui liikmesriigid otsustavad Euroopa plaani vist rohkem inimesi ümber asustada ja teevad seda bilateraaltasandil, kasutavad oma pädevust ja otsustavad üle tuua mõned inimesed, siis eh, saavad nad eh, kuus tuhat eurot Euroopa eelarvest. kui me juurutame Euroopa ümberasustamiskava, eh, siis on täiesti normaalne, et Euroopa eelarve aitab rahastada nende inimeste ümberasustamist oma eelarvevahenditest. aga ma ei saa aru, mis põhjusel eh, peaksime me Euroopa vahendeid eh, kulutama ka siis, kui liikmesriigid ise otsustavad üle oma kvoodi võtta eh, teatud inimesed vastu väljaspool Euroopa programme. ja ma olen nõus nende ettepanekutega, mis on esitatud ja mis meile aruteluks. Ehm, põhimõtteliselt olen ma seisukohal, et me ei peaks äh, selle, sellesse teksti esitama mingisuguseid muudatusi eelarve küsimuses, jah, võib-olla on paar küsimust veel, aga aga sisuliselt ei ole ma vastu. suur tänu, härra Dupree, kes soovib sõna? suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teid tänada ja ühtlasi tänada ka raportööri härra Dupreed tehtud töö eest. ma olen nõus kindlasti sellega, mida ta ütles, ega palju ei olegi siin midagi lisada raportööri sõnadele tahtsin lihtsalt äh, ära märkida, et minu meelest on härra Dupre võtnud täiesti õige lähenemise eelarvekomisjon peabki hoidma äh, silma peal sellel, mis toimub äh, rände valdkonnas ja, ja mis on nende ettepanekutega, mis meile esitatakse. ja mina arvan, et härra Dupre lähenemine on täiesti eesmärgikohane ja ma tahaksin tänada teda suurepärase raporti eest. suur tänu, härra Sarvamaa. suur tänu, härra esimees. jah muidugi on meil vaja ühtset menetluskorda. ma tervitan härra Dupre rap-, arvamust. suur teema. aga läheksin kohe siis nüüd nende punktide juurde, kus ma olen kergelt siiski eriarvamusel raportööriga. nõus olen ma sellega, et Euroopa Liidul on vaja integreeritud ja jätkusuutlikku poliitikat ja et me peame looma legaalsed koridorid Euroopas varjupaiga saamiseks, aga sellegipoolest oleme arvamusel, et liikmesriikidele peab jääma õigus otsustada, mitu inimest nad ümber asustavad. see kümme tuhat eurot ähm, AMIF, AMIF-i äh, integratsioonifondist tegelikult katab ainult ümberasustamise esialgsed kulud. ja liikmesriigid äh, teavad ise tegelikult kõige paremini, mil-, mitme inimese jaoks äh, nad on võimelised kaitset pakkuma ja kui palju inimesi nad suudavad integreerida oma ühiskonda, need on väga olulised aspektid. ja, ja teine märkus, osalus selles raamistikus peaks olema vabatahtlik see teema on äärmiselt delikaatne ja raske. nii et me peame jääma vabatahtlikkuse juurde ja nagu ma aru saan, härra Dupre toetab minu seisukohta. ja nüüd siseriiklike ümberasustamisskeemide rahastamine, seda, see tuleks garanteerida kui toetatakse ainult Euroopa Liidu raamistiku alt äh, tehtud ümberasustamisi, siis see hakkab oluliselt mõjutama kvoote ja keegi neid kvoote enam ei ületaks. ja ma ühtlasi arvan, et ÜRO Inimõiguste Voliniku Amet äh, oma pikaaegse kogemusega neid tuleks ära kasutada nii palju kui võimalik ka Euroopa ühtsete menetluste väljakujundamisel. nii et kokkuvõtlikult ütleksin, et need on kõige olulisemad punktid, eh, mida ma tahtsin siia lisada ja ootan teiega siis koostööd edasi selles küsimuses. suur tänu, härra Kölmel! suur tänu, härra esimees! ka mina tahaksin eh, tänada kolleeg eh, Dupaid selle hästi koostatud arvamuse eest siin arvamuses on minu jaoks aga teatud kokkusobimatus teiste äh, valdkondadega, millega me tegeleme. näiteks äh, nagu äh, see menetlus, mille kohaselt liikmesriigid kontrollivad, kas kolmandate riikide või riigi või kodakondsuseta isikute, isiku tuvastamist. ja selles küsimuses jah oleme me siis nüüd ette näinud, et ümberasustamise puhul saab riik kas kuus või kümme tuhat eurot, olenevalt olukorrast Euroopa Liidu eelarvest, kui nad äh, sisserännanu vastu võtavad, aga samas on teinud komisjon ettepaneku ja see on ka siin sees, kus räägitakse solidaarsustoetuse andmisest ehk kahesaja viiekümne tuhande euro maksmisest äh, nendel juhtudel ühe pagulase kohta, kui riik neid vastu ei võta siiski sekkub härra Dupree. härra Dupree, palun. ma tahaksin korrata seda, mida ma ütlesin alguses, et siin tuleb kaks asja omavahel lahku lüüa. me ei räägi täna mitte ümberpaigutamise programmist, mis puudutab Dublini määrust, nii et me ei räägi siin praegu üldse kahesaja, sellest kahesaja viiekümne tuhande euro suurusest sanktsioonist, mille riigid peavad maksma. sellepärast, et ümberpaigutatavad inimesed on need inimesed, kes on juba Euroopa Liidu territooriumil ja mehaaniliselt jagatakse nad laiali vastavalt komisjoni kavale me ei räägi aga täna sellest, me räägime hoopis ümberasustamisest, inglise keeles resettlement ümberpaigutamise programm on komisjoni ettepanek, mille kohaselt komisjon igal aastal äh, paneb äh, paika nende inimeste arvu, kes tuuakse konfliktitsoonides, pagulaslaagritest ära Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile, oletame, et neid on sada tuhat see on komisjoni poolt seatud eesmärk. aga liikmesriikidel ei ole praegu kohustust öelda, mitu inimest nad on valmis vastu võtma ja see on määrav. ja mitte mingisugust sanktsiooni siin ette ei ole nähtud selle ümberasustamise osas, nad ei pea maksma kahesaja viiekümne tuhande suurust ähm, trahvi, kui nad inimesi ei võta, sest kvooti siin ei ole nii et äh, komisjon lihtsalt ütleb üldise eesmärgi välja, et mitu inimest ümber asustatakse ja liikmesriigid otsustavad ise, kui palju nad võtavad see kümme tuhat eurot antakse siis, kui käivitub see Euroopa programm iga inimese kohta, kes on ümber asustatud ühte liikmesriiki. paralleelselt võivad liikmesriigid ühepoolselt otsustada üm-, üle tuua äh, Euroopa programmidele lisaks veel inimesi, minu pärast toogu, nendel on see suveräänne õigus, aga ma ei saa aru, miks peaks Euroopa Liidu eelarvest selle kinni maksma. ja minu ettepanek oleks, et jah, Euroopa Liidu eelarvest toetakse neid inimesi, kes tuuakse Euroopa raamistiku alt, nii nagu see ettepanek ka ette on näinud. ja ma tahtsin lihtsalt selgitada, härra Kölmel, sanktsioone ette ei ole nähtud siin, sest et me ei räägi praegu ümberpaigutamisest, vaid ümberasustamisest, sellepärast ma praegu sekkusin, härra Kölmel, mul on väga kahju, ma vabandan. jätkab härra Kölmel. suur tänu, härra Dupre, selle selgituse eest ma tahtsin liht-, ma tegelikult ei tahtnudki hakata rääkima selle asja taustast, sest et tõesti ümberasustamine ja ümberpaigutamine on kaks erinevat asja. aga ka äh, summad, millest me räägime, on erinevad. ühe puhul räägime me kümnest tuhandest eurost ja teistel puhkudel ei räägi me mitte ehm, komisjoni keeles trahvimaksust, vaid ehm, nii-öelda solidaarsusmaksust ja see summa on palju suurem. kümme tuhat, kui võtad pagulase, kakssada viiskümmend tuhat, kui ei võta. loomulikult me räägime siin praegu ümberasustamisest sellest, kui me toome kolmandast riigist äh, pagulase otse oma liikmesriiki, siis ma arvan, et selle aluseks peab olema nii, nagu härra Sarvamaa ütles, vabatahtlikkus ja et äh, me saame seda siis ähm, ka argumenteerida teisiti, aga ärgem unustagem siiski seda kahtesada viitekümmet tuhandet, sest ühes teises ettepanekus on see sees ja ma eeldan, et need summad ei ole võetud laest. aga straagilisest taktikalisest vaatevinklist arvan ma, et meie siin eelarvekomisjonis peaksime veel kord enda käest küsima, et mida me tahame selle kõigega saavutada. sellepärast, et on ju täiesti selge, et on väga palju selliseid samme, millest me oleme rääkinud ja mis põhimõtteliselt lähevad õiges suunas ja milles me oleme ka kokkuleppele jõudnud aga nagu ma kõikidest kõnelejatest täna aru saan, oleme me nõus ka selles, et Euroopal on selgelt vaja ühtset äh, integreeritud äh, rändepoliitikat, aga samas oleme me nõus ka sellega, et meil seda poliitikat ei ole, sellepärast et olulised parameetrid on defineerimata ja kahjuks äh, liikmesriigid, tuleb tunnistada, ei ole suutnud ennast kokku võtta ja midagi selles osas kokku leppida ja seega on õhus ikkagi veel küsimus, et kas me mängime seda mängu kaasa niimoodi ka edaspidi, et me ehitusplokkide paikapanemist kogu aeg äh, toetame ja samas aga äh, oleme nõus ka sellega, et mingisugust üldist äh, süsteemi välja ei kujunegi. me ei olegi siin küll jah, pädev komisjon, aga siiski kaasatud komisjon, meie aga si-, ja ka sellegipoolest komisjon, kes äh, Äh, rahaliste vahendite eest vastutab ja mina arvan, et meie peaksime nüüd tõmbama pidurit ja ütlema, et me ei mängi seda mängu kaasa nii kaua, kuni meil ei ole ühtset kontseptsiooni. ma arvan, et see võimalus meil on ja me peaksime enda juurde jääma, see on ka meie vastutusalas. me ei tohiks, äh, mina arvan, seda praegust äh, as-, karavani lasta edasi liikuda nii, nagu ta liigub, vaid peame selgelt piirid maha tõmbama. suur tänu, rohkem sõnasoovijaid ei ole ja annaksin nüüd härra Depreele sõna, see kakssada viiskümmend tuhat, mis asi see siis täpselt on, on see sanktsioon? härra Depree. see ei puuduta üldse seda ettepanekut, millest me täna räägime, härra esimees. see kakssada viiskümmend tuhat puudutab ümberpaigutamist Eh, see on siis eh, tab-, Dublini süsteemi eh, sanktsioon. nimelt Dublini süsteem näeb ette, et see riik, kuhu pagulane esimesena Euroopa Liidus jõuab, peab võtma vastutuse selle pagulase eest ja tema registreerima. see on mehaaniline asi, see ümberpaigutamine, ma ei lasku sellesse. ja selles ettepanekus on nähtud tõesti see kakssada viiskümmend tuhat summana, mille, mida mõned näevad trahvina, teised näevad selles alternatiivi, mina ütleksin ka, et see on alternatiiv ja nende liikmesriikide jaoks, kes ei taha äh, ümberpaigutamise skeemiga liituda ja maksavad siis selle eest. komisjon on öelnud, kas te osalete ümberpaigutamises ja võtate füüsiliselt pagulased vastu oma territooriumile või öö, äh, osalete selles solidaarselt rahaliste vahenditega ehk igal juhul, iga kord, kui te ei võta vastu inimest, kes te ümberpaigutamise plaani järgi peaksite võtma, nii nagu Dublini eh, süsteem on välja arvutanud teie jaoks, maksate sada kakssada viiskümmend tuhat selle eest. see puudutab Dublini määruse ümbersõnastamist. praegu see, millest me täna räägime, ümberasustamisest, siin ei ole sellist asja ette nähtud. me räägime siin Euroopa Liidu toetusest nende inimeste jaoks, kes on toodud Euroopa Liidu territooriumilt ja kolmandates riikides, seal ei ole mingi, mingisuguseid piiranguid. härra esimees, see kakssada viiskümmend tuhat eurot eelarveliselt. kas see oleks omavahend meie jaoks või mis asi see on eelarveliselt, härra Dupree? tehniliselt peate küsima seda komisjoni käest, mina ei tea, kuidas see tehniliselt välja näeb, aga me, kuhu see raha läheb, liikmesriikide taskusse või Euroopa Liidu eelarvesse, härra Tüpre, üldiselt äh, peaks see minema, kui ma nüüd ei eksi, aga komisjon võib mind võib-olla aidata ja parandada, läheb see liikmesriikide taskusse, selle liikmesriigi taskusse, kes võtab teise asemel selle pagulase. aga ma ei ole päris veendunud igal juhul ei ole praegu mingisugust kokkulepet selle kohta, kas mõni komisjoni äh, esindaja võiks sellest rääkida? komisjon, palun. mis see on, on see trahv? Äh? ei ole otsustatud, ütleb härra Dupree, meil ei ole mingisugust kokkulepet, härra esimees, no kui see kokkulepe tuleb, ma tahaksin teada, mis, mis see eelarve mõttes tähendab, mis asi see on eelarves? jah, aga teine teema, ütleb härra Dupree. komisjonile annaksin sõna võib-olla, kes võiks vastata, kui vastuseid on teil. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu härra Dupreele, et te nii vaimustavalt siin kaitsesite komisjoni ettepanekut täna saalis mis nüüd puudutab aga konkreetset küsimust, ma pigem uuriks asja ja tuleksin tagasi või saadaksin teile kirjaliku vastuse, et ma ikka vastaks õigesti. aitäh, ütleb äh, härra esimees, no järgmine kord siis. mulle tundub, et kõik, kes soovisid sõna, on sõna saanud. härra Dupree, kokkuvõtteks. ma tahaksin, et äh, kolleegid saaksid as-, aru, äh, et äh, Need kaks asja, neid ei tohi omavahel segada. kui liikmesriigid otsustavad vabatahtlikult osaleda ümberasustamise programmis, siis nad saavad selle eest kümme tuhat eurot. ma arvan, tegelikult peaks see summa olema suurem, sellest võiks rääkida, aga praegu on see ette nähtud äh, niimoodi, aga lisan öö, äh, veel vastuse härra Kölmelile Euroopa poliitika puudumise kohta. tegelikult see ümberasustamine, nii nagu see praegu selles ettepanekus on ette nähtud, on äh, legaalne viis nende inimeste jaoks, kellel on vaja rahvusvaheliselt kaitset, jõuda Euroopa Liidu territooriumile turvaliselt. inimeste valimine kes tulevad Euroopa Liidu territooriumile, tehakse koostöös ÜRO inim-, ähm, inimõiguste voliniku ametkonnaga. ja seda ei tehta täiesti suvaliselt äh, mingi ametniku poolt, kes sinna kohale saadetakse, see on, see on kõik äh, raamistikus selgelt sees, aga me räägime legaalsetest koridorist nende inimeste jaoks, kes kaitset vajavad ja sellepärast ma nii emotsionaalselt toetangi seda ettepanekut sellepärast, et äh, Euroopa Liidu poliitika eesmärgiks on tagada see, et äh, need inimesed äh, ei hukkuks Vahemerel ega satuks kaabitsejate küüsi ja et need inimesed, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, jõuaksid turvaliselt siia. ja ümberasustamise raamistik on kindlasti see, mis peaks olema eelistatud lahendus. jah on äh, loomulikult inimesi, kes äh, lähevad sellele riskile ja on valmis elu oh,, elu panema kaalule selleks, et Euroopa Liitu jõuda ja selle jaoks on ette nähtud äh, siis ümber sõnastatud Dublin, mis hakkab kehtima sel-, nende inimeste jaoks, kes on tulnud Euroopasse juba kohale, härra Sarvemaa võib-olla ma ei peakski midagi sinna enam lisama, aga ei suuda kiusatusele vastu panna. ma tahaksin natukene selgitada seda, kuidas äh, näen mina seda teemat, millest me täna räägime? see on ainult üks väike osa suurest probleemist ja see ümberasustamine, nende inimeste ümberasustamine, kes vajavad kaitset, oleks lihtsam. vabandust, kui me selle juuru-, süsteemi ruu-, äh, juurutaksime, siis see natukene vähendaks survet, mis on praegu äh, Äh, selle rändekriisiga tekkinud. nii et teisisõnu, oletame, et meil on miljon inimest enam-vähem, kes äh, arvavad, et nad peavad lahkuma piirkonnast, mis on sattunud äh, või muutunud sõjatandriks, siis koostöös ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ametkonnaga Euroopa Liit otsustab, et hea küll, sellest miljonist inimesest Euroopa Liit võtab vastu kakskümmend tuhat inimest ja teeb seda siis koordineeritult, vastavalt äh, paika pandud äh, menetluskorrale ja sellest räägime me siin täna. me räägime nende inimeste ümberasustamisest, olgu neid siis, oletame, kakskümmend tuhat ja nüüd on äh, jutt edasi, kas nõukogu otsustab selles, kuidas me need inimesed ümber asustame liikmesriikide vahel, kas seitse tuhat siia, viis tuhat sinna ja kolmkümmend kolmsada kaheksakümmend sinna. või otsustab selle ära komisjon. see on üks nendest punktidest, nagu ma aru saan. härra Tüpre, liikmesriigid vabatahtlikkuse alusel, see ongi kõige suurem erinevus sellega, mida nimetatakse ümberpaigutamiseks, need on siis need inimesed, kes on ebaseaduslikult jõudnud Euroopa Liidu territooriumile, kes on praegu kuskil laagrites Itaalias, Kreekas ja on jõudnud siia, nagu te teate isegi, kuidas selle kohaselt on komisjon pannud paika väga konkreetsed eesmärgid ja liikmesriigid nõukogus otsustavad, äh, kui, kui suures osas nad osalevad ümberasustamise puhul siis. jah, komisjon paneb paika suure eesmärgi ja liikmesriigid ise vabatahtlikkuse alusel nõukogul otsust, nõukogus otsustavad, kui palju nad võtavad konkreetselt. härra Sarvamaa, ma lihtsalt tahtsin öelda, et seda ei tohiks segi ajada väga problemaatilise kahesaja viiekümne tuhande eurose sanktsiooni küsimusega kui liikmesriigid ei suuda vastu võtta lugematul arvul inimesi, kes on meie piiridele jõudnud. sellest me pole ikka veel, isegi veel hakanud rääkima, see on teine asi. jah, seoseid ei ole, härra Olbricht. Uh... ma arvan, et me praegu tegeleme eelarvekomisjonis sellega, et me soovime lahendada Euroopa Liidu rände poliitika probleemi tervikuna. me ei saa seda jagada eraldi tükkideks ja kuigi meil on palju erinemeelsusi poliitikas, ma mõistan härra Kolmelit, me ei saa eraldada kõike, meil on eraldi osad, mis tuleb tervikuks siduda, viisapoliitika, sisserändepoliitika, sest inimesed, kes tahavad lahkuda Lähis-Idast, taotlevad viisat või inimesed, kes soovivad lahkuda ja ootavad abi ja liikmesriigid osutavad vabatahtlikult abi või need inimesed tulevad ebaseaduslikult ja see taandub nüüd kahesaja viiekümne tuhande sanktsioonile. me ei saa seda jagada tükkideks, meil on vaja ühtset äh, sisserändepoliitikat, mis hõlmab kõiki elemente. kui meie eelarve komisjoni ütleme siia kümme tuhat, siia kakssada viiskümmend tuhat, eh, mis jääb konsüsteem, kas me avame eh, viisasüsteemi nendele inimestele, kes tahavad vabatahtlikult Euroopasse tulla, kas me soovime, et nad tulevad viisaga või lähevad laagrisse ja siis eh, liikmesriik, kui ta soovib, ümber asustab nendest laagritest selles ei ole midagi uut ja ma ei ütle midagi uut, kuid meil peaks olema parlamendis väga selge arutelu rändepoliitika üle, mitte äh, arutada üksikuid tükke, vaid me peaksime tegelema kogu süsteemiga. suur tänu, esimees. härra Kölmenilt lühikommentaar selle arutelu kokkuvõtteks. see arutelu on palju laiapõhjalisem me kõik tajume neid probleeme, ma saan aru kõigest, mida härra Depre on öelnud, kuid ikkagi ühelt poolt on vabatahtlik sisserändajate vastuvõtmine vahetult kolmandatest riikidest. kui me selle otsuse heaks kiidame, siis Euroopa Liit hakkab maksma kümme tuhat eurot iga ümberasustatud isiku kohta, kuid samal ajal arutatakse ka komisjoni ettepanekut selle kohta, kui sisserände on ju Euroopa Liitu tulnud ja tuleb arvestada jaotusvalemit, meil ei ole sellist veel, kuid meil peaks olema siis need riigid, kes seda kvooti rikuvad, peavad maksma sanktsiooni kakssada viiskümmend tuhat eurot. ja milline riik siis vabatahtlikult on valmis võtma vastu sisserändajaid otseselt kolmandatest riikidest, samal ajal kartes, et kui Euroopasse saabub väga palju sisserändajaid, siis neil lasub ju väga suur kvoot nende vastuvõtmises ja samas nad peavad maksma kakssada viiskümmend tuhat. seega küsimus taandub alternatiividele ja mitte keegi ei soovi enam kolmandates riikides inimesi ümber asustada. Äh, see on küll kirjalikus vormis võib-olla kena lugeda, kuid see on nagu platseebo efekt meil on vaja üldist kontseptsiooni, ei ole mõtet tegeleda üksikute meetmetega, sest need võivad lõppkokkuvõttes hakata meie eesmärkidel vastu töötama. härra Depree võiks olukorda võib-olla täpsustada, me räägime siin saja viiekümnest tuhandest äh, eurost ja, ja tuhat peaks äh, vastu võtma ja siis on sellega seonduv teatud äh, trahv selline ettepanek on hetkel Euroopa Komisjoni poolt tehtud, me peame peatselt oma seisukoha kujundama, ma olen selle arvamuse raportöör ka selles osas ja ma leian, et et, et kunagi ei saavutata kokkulepet ei parlamendis ega nõukogus selle kahesaja viiekümne tuhande euro osas ja seega teeksin ettepaneku mehhanismi osas, mis minu arvates oleks adekvaatsem kui see, mis on ette nähtud aga öelda ja pidevalt kuulda seda, et Euroopa Liidu poolt ei ole tahet ühtset äh, asüülipoliitikat kujundada, siis on see täielik rumalus, ähm, olukorrad on täiesti erinevad. meil on miljonid inimesed, kes põgenikelaagrites, äh, mis survestavad teatud äh, riike, näiteks Jordaaniat, see resettlement, ümberasustamine Äh, teeb ettepaneku teatud osa neist tuua Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja anda neile parem võimalus areneda riikides äh, ja integratsiooniks. tegemist on reaalse olukorraga. Dublini reform puudutab reaalset olukorda iga päev ebaseaduslikult ületatakse sellistes tingimustes, nagu te teate, Vahemere piire ja, või Balkani rändetee kaudu, kes saabuvad Euroopa Liitu ja kui nad saabuvad Euroopa Liitu, vastates nüüd küsimusele viisa kohta, kui nad saabuvad piirile ja esitavad asüülitaotluse, siis eh, peab selle läbi vaatama. Genfi konventsioonis ei ole ette nähtud, et keegi, kes äh, Äh, viisat äh, taotleb, äh, see peab ka käsitlemise leidma oma koduriigis, vaid see praegu, räägime me sellest, et piiril justkui vaadatakse läbi see mm, taotlus. me peame siin vahet tegema asjadel ja samas peame võtma arvesse ka reaalsuse, mis puudutab nii menetlust kui ka reaalset olukorda mis ajast on Genfi konventsioon, viiekümne esimesest aastast? Äh, kui ma nüüd õige, ei eksi, ütleb esimees. jah, härra Tüpre, jah, see oli tehtud selleks, et nad saaksid kommunistliku režiimi eest põgeneda ja saabuda vabadesse riikidesse. Äh, probleem ei ole enam äh, selline praegusel hetkel ja tõenäoliselt on meil vaja laienevat lähenemist, kui me räägime kümnest tuhandest eurost. eelarvet mõjutab see kuidas milline see eelarve saab olema homme, kas meie valitsusjuhid äh, on valmis äh, ütlema, et nad üheskoos hakkavad äh, suveräänsuse küsimusi arutama sellisel viisil, kui ähm, üks riik käsitleb asja ühtemoodi ja teeb selle menetluse läbi paari nädalaga või siis nagu minu koduriik, kus läheb aastaid aega ja kui otsustatakse, et ta asüüli ei saa, siis päritoluriik ei taha isegi neid inimesi tagasi ja me oleme kohutavas olukorras, kas äh, riigid on valmis äh, ühisel sammul edasi astuma, et meil oleks lihtsustatud äh, ja kiirem menetlus? küsimus ei puuduta mitte seda kümmet tuhandet eurot, eelarvekomisjon äh, jah, võiks selle heaks kiita, aga küsimus on selles, et kuhu me lähemegi, räägime nüüd miljonist isikust, kolmest miljonist, kes on näiteks Türgis, üks miljon korda kümne tuhandega on kümme miljardit, äh, kuidas see kajastub Euroopa Liidu eelarves sellisel juhul? sest nende teatud meetmete paikamine, panemine ja tulevikus äh, tupikus leidmist äh, ennast eelarve küsimustes, sellepärast et nõukogu viivitab ja Euroopast jääb täiesti selline suutmatu maine ja ei ole mingi üllatus, et populistid äh, edasi saavad liikuda. härra Sarvamaa, palun. We... just sel põhjusel ma sõna võtsin, sest me räägime ise, äh, äh, väikeste arvu pagulaste vastuvõtmisest, oleks suurepärane, kui meil oleks kõikehõlmav üldine poliitika. ma võib-olla ei peaks seda ütlema, aga millal see teoks saab, millal kõik liikmesriigid on lõpuks valmis nõustuma, jagama seda koormust võrdselt. hetkel olukord selline ei ole. kuid igal juhul et härra äh, esimehe mured natuke leevendada, ta on, et just liikmesriigid peaksid omama kontrolli selle protsessi üle ja liikmesriigid väga äh, hoolikalt arvutavad välja, kui palju siduvaid kokkuleppeid nad on valmis sõlmima, enne kui nad hakkavad kolmandast riikidest isikuid vastu võtma ja saama iga ümberasustatud isiku kohta kümme tuhat. Neid inimesi ei saa olema mitte miljon ega isegi mitte sada tuhat, kellest juttu on seoses ümberasustamise protsessiga. ei taha hakata seda raportit äh, nüüd äh, põhjendamatult äh, venitama, tegemist on, nii nagu härra Dupre ütles, väga konkreetne punkt, konkreetse fondiga ja loomulikult kuulub see suuremasse ossa, aga siiski ütleksin ühte asja veel kolleegidele. mis on Euroopa kohustus, artiklid äh, artikli kaheksakümne ümber on väga selgelt ära selgitatud Lissaboni lepingus, kuidas standardid paika pannakse, seda me üritasime ka eelmisel aastal äh, teha, aga meie esmane õigus, seda me ei suutnud aga nagu esmasesse õigusesse sisse kirjutada, sellega ei oldud nõus, äh, need kriteeriumid, et millal inimesed tuuakse liikmesriikidele liikmesriikidesse, millised on kriisimehhanismid, millal kriisimehhanismid käivitatakse ja artiklis kaheksakümmend on konkreetselt äh, räägitud äh, ka rahalise koormuse jagamisest. Äh, ka see on oluline, nii et esmane õigus annab meile kõik võimalused, kui me seda suudame, võtta vastu koherentse paketi kõikide erinevate meetmetega uh Euh, üritaksin selle arutelu nüüd kokku võtta, aga äh, kõigepealt härra Rabert. jah, arvamus puudutas ainult ühte ettepanekut. ma ei ole ei nõukogu ega komisjoni hääletoru, vaid äh, lihtsalt tahaksin teile rõhutada, äh, välja tuua erinevaid asju, mille osas me tööd teeme paralleelselt rände ja asüüli, asüüli küsimus äh, osas on totaalne suutmatus nõukogu poolt midagi ära teha. kui me tahame, et nõukogu teatud komisjoni ettepanekud heaks kiidaks, siis tõesti see saavutus vääriks äh, äh ausammast ja selle võiks panna Luksemburgi platsile kas teie arvates, härra Dupree, võiks olla e, Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt mingisugune ettepanek selle kohta, et see meede öö, e, leiab käsitlemist mingis üldises kontekstis ja meie tahaksime selle ettepaneku eelarve mõju leevendada. kas see oleks võimalik? ilma mikrofonita rääkis härra Dupree komisjoni äh, libekomisjoni arvamus on seotud ka eelarvekomisjoniga ja seda ma üritangi siin teha, ma teen ettepaneku, et me muudatusettepanekuid ei esita, sest me oleme üldiselt komi-, Euroopa Komisjoni lähenemisega äh, nõus aga kui me tahame, et meil oleks mingi sidusam lähenemine, siis võimalus, mida peame kasutama, puudutab kaks tuhat kaheksateist aasta eelarvet. esimees. ja meil on vaja teatud ühtsust, eelarvekomisjon ei saa heaks kiita ühte meedet, ilma et me ei kujutaks ette, millised on selle tagajärjed Euroopa Liidu eelarvele, see on meie kohustus vastasel korral on tegemist mingite osaliste kenade meetmetega, aga meie peame tagama eelarve ühtsuse ja võimekuse tehtud otsuseid rahastada ko-, ütleme, et komisjon teeb seda, mida ta saab äh, keerulisest kontekstist lähtudes, aga mind tõesti kummastab äh, nõukogu lähenemine kes ei võta vastutust, kes lihtsalt lähtub lühiajalistest olukordadest, valimistest, mis eelseisavad, aga selline olukord ei saa kesta, seda ma tahtsin välja tuua. härra Tüpre ilma mikrofonita. esimees, jah, aeg-ajalt võiks tõesti oma vastumeelsust väljendada, et me soovime teatud sidusust, teatud ühtsust, sest Euroopa Liidust jääb tõesti hale mulje ja see mulje viib meid populismi küüsi Äh, ja tekitab täiendavaid probleeme, see on see, mida ma siin soovin rõhutada. seega pean ma järele mõtlema nüüd muudatusettepanekute osas. aa ah, jaa, ei muudatusettepanekuid ei ole, nagu öeldud, selge. härra Debre? võite selle arvamuse tagasi lükata ja selle asendada aga me peame see kuidagi, kuidagi saama oma meelt avaldada, sest see on mingi tõeline põlve otsas tegutsemine. jah, ma olen täielikult nõus, ütleb härra Tüpre. ma teen väga lühidalt. minu prantsuse keel e, e on samasugune nagu härra Tüpre oma Äh, kindlasti ma tõenäoliselt seda olukorda ei suuda rohkem äh, selgitada, selles arutelus on väga palju segadust. see arvamus puudutab konkreetselt ümberasustamist ja selgitati, et äh, ümberpaigutamisel ei ole midagi siin pistmist, me räägime siin äh, teatud valdkonnapoliitikast laiemas kontekstis, mida me üritame luua. samuti on selge, et eelarve tagajärjed ei ole väga tõsised, sellepärast et liikmesriigid vabatahtlikult ei võta või peaaegu keegi ei võta põgenikke, aga tegemist on ühe võimalusega ja laiemas perspektiivis me peame ja kaks tuhat kaheksateist aasta eelarveraportöör juba ütles, laiem sidusam lähenemine, kus erinevad poliitika aspektid äh, oleks arvesse võetud, see puudutab kaks tuhat kaheksateist aasta eelarvet, mitte seda arvamust, mis on väga kitsa kontekstiga. ma olen täiesti nõus Gerard Depreega ja sellega, mida ta ütles. alati see nii ei ole, aga täna ma olen temaga täiesti ühel meelel. esimees, jah ja väga hästi, kella üheteistkümneks oleme me selle äh, seisukohani jõudnud ja nüüd läheme hääletamise juurde. ja minu arvates meil vist väga palju hääletada ei ole Äh, ja me peame lõpetama õigel ajal, sest äh, täiskogu saalis äh, on kohad väga kallid ja juhul, kui te tahate sinna koha saada, siis me peame oma töö lõpetama üksteist kümme, mitte üksteist kolmkümmend. sooviksin tänada Gerard Depreed täiendavate selgituste eest ja selle arvamuse eest ja selle ettepaneku eest muudatusettepanekuid mitte teha. igaüks sai sõna võtta sellel väga keerulisel teemal, mis Euroopale muret teeb äh, lähitulevikus. ja lähme nüüd hääletuse juurde. ase äh, esimees Jens Keier ja tema raport härra esimees, ei ole ühtegi ettepanekut tehtud ümberpaigutamise osas, nii ka, et meil ei ole ka midagi hääletada aga mul on üks küsimus sekretäriaadile. ma tahaksin lihtsalt kindlaks teha, et ei ole tekkinud siin mingisugust viga. nimelt äh, see on äh, seotud äh, viimase otsusega Euroopa globaliseerimisega ühendamise fondi otsuse osas, et kas me ei jätnud siin ühte makset välja. aga täna ei pea me mitte millegi üle hääletama iseenesest.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 see üleilmestumise fond, see hääletame järgmise nädala esmaspäeval. ja see peaks vastama siis härra Kairi küsimusele. aga nüüd annaksin sõna Indrek Tarandile. mõned öö, äh, ümberpaigutamised teistesse jagudesse. suur tänu, härra esimees. nagu te näete, ma olen äh, vigu teinud eelmise aasta eelarvet kirjutades ja seega tuleb nüüd ümberpaigutusi teha ja parandada minu vead. ja esimene puudutab Euroopa kohust. eesmärgiks siin on jällegi võtta raha palkadest ja hüvitistest ja maksta need siis kohtukulude ja hüvitiste jaoks sada kuuskümmend tuhat eurot sest et mõnedel Euroopa kodanikel on õnnestunud kohtuvaidlus võita ja neil on õigus. ja ma toetaksin siis seda ümberpaigutust ka. tänu keegi vastu ei ole, seega oleme selle heaks kiitnud. keegi vastu ei ole. proua Kressle. vabandust olin saalist väljas, mil-, millest me räägime? Euroopa Kohus, suurepärane. ma tahaksin selle kohta midagi öelda. tegemist on juba teise ümberpaigutamisega, eelmine kord ka kiitsime selle äh, heaks. kokku siis kaheksasada viis tuhat eurot äh, sellepärast, et kohus ei ole õigel ajal äh, lahendit äh, esitanud ma tahtsin lihtsalt tähelepanu pöörata sellele, see on nagu trahv, sellepärast et kohus ei ole tegutsenud äh, piisavalt kiiresti. ettevõtted ja kodanikud, see ei ole ju nii norm-, normaalne, et nii kaua ootama peavad seda lahendit ja ma olen väga pettunud äh, äh, ja see hüvitis ei muuda siin eriti midagi ja ma arvan, et me peaksime jällegi õiguskomisjoni ette kutsuma Euroopa Kohtu esimehe ja küsima, kui palju selliseid asju veel tuleb, palju neid ümberpaigutamisi peaks tulema, veebruaris on tehtud juba kaks või isegi kolm, palju on veel tulemas ja kui suures äh, summas? Kendri on versus komisjon, Plasticos Espanoles ja Amanda Alvarez versus Euroopa Liit ja Gascogne, kaheksasada viis tuhat eurot kokku. minu meelest ikka uskumatu et Euroopa maksumaksja peab selle kõik kinni äh, maksma, aitäh ma olen Euroopa Kohtu esindaja, kes on kohal, võib-olla vastab proua Kressle küsimusele. Euh, suur tänu, härra esimees. suur tänu, ma ütleksin nii palju, et tõesti jah oleme nüüd pidanud pöörduma kaks korda juba sellel aastal teie komisjoni poole lisavahendite saamiseks, aga nagu te teate, meil on tekkinud äh, probleem sellega, et äh, kohus ei ole suutnud kõiki kaasuseid läbi vaadata. ja äh, sellepärast, et aastal kaks tuhat seitseteist on koormus kohtus väga suur ja me peame hakkama Äh, vabandust, kohtunike arv on nüüd tõusnud äh, ja see tähendab seda, et kohus peaks, peaks saama sellest aastast siis kiiremini äh, kasvuseid läbi vaadata. Neid mõjud ei ole veel näha, aga peaksid ju tulema. kolm juhtumit on sellel aastal olnud ja selle jaoks on neid vahendeid vaja ja üks on veel tulemus, mille puhul me ootame järgnevatel kuudel lahendust, see on ainus praegu veel lahtine asi mis puudutab siis äh, kohtu kohustust mõistliku aja jooksul äh, lahend välja anda. loomulikult on teisi asju, mis võivad tulevikus esile kerkida, aga praegu on tulemas ainult üks juhtum veel, äh, mis võib jõuda teie ette ja mille puhul me siis paluksime lisavahendeid. nojah, ütleb härra esimees, no ikka suur probleem kas kohtul on vähe vahendeid, kas me oleme alahinnanud, kui palju kohtul peab olema vahendeid selleks, et nad saaksid ettenähtud aja jooksul oma otsused langetada. Need on need küsimused, millest me peame rääkima ja meil oleks vaja väga selget seisukohavõttu. proua Kressle veel. ma tahaksin teile lihtsalt julgut-, julgustada teid selles osas. me oleme sellest kohtuga mitu korda rääkinud ja me oleme üritanud selgitada, et eh, mis kohtunikud täpselt teevad, millest see probleem on tekkinud, aga seda ülevaadet ei ole meil olnud võimalus kokku panna, see on tõesti väga tõsine asi, kui Euroopa institutsioonid ei suuda õigeks ajaks oma tööd ära teha. ja me peame vaatama, kas ei oleks põhjust asju kuidagi teistmoodi siis korraldada, meil on kõigil aega vähe, aga saame ikkagi oma tööga hakkama ja me üldse ei saa, ei saa aru, kuidas sellisesse olukorda me üldse oleme jõudnud kas on tegemist olnud konkreetse kojaga kohtus või, või kus on see probleem, et ei ole olnud piisavalt kohtunikke või piisavalt inimesi. teiste otsuste puhul äh, oleme meie suutnud seda õigel ajal äh, teha minu meelest oleks küll õige, kui me saaksime Euroopa Kohtult kirjaliku selgituse selle kohta, mis täpselt juhtus. Um, härra Tarand, aitäh! ma olen nõus äh, sellega, et probleem on, nii nagu proua Kressle ütleb. ja minu teadmiste kohaselt ei ole asi selles, et kur-, ko-, kohtul ei ole rahalisi, et, et, et neil justkui ei oleks rahalisi ressursse. aga asi on ilmselt äh, oma töökorralduses. hea uudis on aga see, et liikmesriigid on väga kohmakad. Nad ei ole uusi kohtunikke suutnud veel äh, ametisse nimetada ja vähemalt hoiame kokku äh, ametisse nimetamata kohtunike palga pealt ja parandame siis äh, need vead, mis on tekkinud Euroopa Liidu struktuuris, mitte kohtus endalt, endas sellepärast need asjad kohtusse on jõudnudki, et keegi kuskil on teinud vea ja selle eest tuleb maksta ma arvan, et tulevikus ei ole enam vaja ümber paigutada vahemeid ühelt realt teisele, et vaid et need, kes vea eest vastutavad, hakkavad tulevikus maksma selle eest ka otse, ma ei tea, Saksa või Prantsuse ettevõtetele, aga te siiski palun toetage neid ümberpaigutusi täna. siin on aga veel üks eelarve aspekt. kui kohus langetab otsuse, mis näeb ette ettevõttele trahvi väljamaksmise, see arve jõuab äh, eelarve pädevasse äh, asutusse, see raha kantakse Euroopa liikmesriigi taskusse. kui äh, kohust sanktsioneeritakse sellepärast, et nad ei suutnud oma otsustust langetada mõistliku aja jooksul, peab Euroopa hakkama maksma selle eest. kas me ei võiks juurdada sellist süsteemi, et kui trahvi peab välja maksma liikmesriik, aga samas tekib öö, äh, olukord, kus kohus peab öö, äh, ka maksma trahvi sellest, et ta ei ole suutnud liiga kiiresti tegutseda, tehakse tasaarveldus liikmesriigiga. kas nii ei oleks võimalik, härra üldraportöör? Äh, Meinen Sie den vom aktuellen Jahr? millise aasta üldraportööri te nüüd silmas peate, selle aasta või eelmise aasta või? me oleme sellest mitu rääkinud, ei ole õige see, et trahvi e, summad lähevad liikmesriigi taskusse, kui kohus peab maksma ka trahvi, siis võiks ju teha tasaarvelduse nendest trahvidest, mis, e, mille katab Euroopa Liit. see oli lihtsalt minu ettepanek härra Kair, kui ma teid nüüd kuulan, siis tuli mulle pähe üks mõte, et me hakkame siin eelarvesüsteemi muutma. Ingeborg Kressle ja mina täna pärastlõunal me ilmselt sellega ühele poole veel ei saa. me oleme sellest proua Kresslega ükskord juba rääkinud, üritasime kuhugi selle asjaga jõuda ja tõesti on nii, et liikmesriigid äh, tahaksid tegelikult Euroopa Liidu eelarvesse jõudnud trahvisummad oma taskusse saada. probleemi lahendus oleks, kui need trahvid, mis makstakse Euroopa Liidu eelarvesse, neid kasutatakse selleks, et need niinimetatud, selles konkreetsel puhul siis Euroopa Kohtu sanktsioonid äh, välja maksta et kohus äh, suudaks äh, iseenda trahvid kinni maksta. Neid vahendeid me ei saa kohtu eelarvest otse võtta, sellepärast et sellega me ei tee olukorda sugugi paremaks, sest muidu äh, jah, kohus tuleb küll trahvida, aga samas me vähendaksime sellega ka nende suutlikkust laiemalt kui üks institutsioon ei suuda äh, funktsioneerida nii, nagu me tahaksime, et selle eest peaks maksma Euroopa eelarve, see muidugi on, on problemaatiline ja ma olen härra esimees teiega täiesti nõus. me peaksime vaatama, et kuidagi, et kas need sisse tulnud trahvisummad, see on poliitiline soov äh, mul juba pikka aega olnud, et neid vahendeid kasutatakse millekski muuks kui selleks, et äh, välja maksta need aasta lõpus liikmesriikidele et neid vahendeid äh, saaks kasutada ka sellistel puhkudel, aitäh. Ah, euh, me peame kiiresti lõpetama, seega peame otsad kokku tõmbama. Äh, komi-, raportöör teeb ettepaneku selle heaks kiita, aga samas on meil siin sellele äh, ka vastuettepanek ja me peame siis hääletama otsin oma hääletuskaarti, aga tundub, et mul ei ole seda kaasas. võib-olla võime kätt tõstes hääletada. härra Tüpri, kes äh, toetab seda ümberpaigutamise taotlust? kes on vastu? hääletatud, äh, vastu võetud. nüüd teine öö, äh, ümberpaigutamine, mis puudutab regioonide komiteed härra Tarand. regioonide komitee on kurikuulus, et äh, nad üritavad oma tööd tõhusamaks muudkui muuta ja selle nimel tahtsid nad ümber paigutada raha selleks, et luua äh, mõned äh, uued ametikohad, mis on teie ees või kas ma peaksin need ette lugema? ma arvan, et mitte ehk siis äh, hea uudis on see, et äh, need muudatused muudu, ei muuda ametikohtade arvu ja tõenäoliselt toob kaasa säästu neljasaja, neljasaja kuuekümne viie euro ulatuses ja me peaksime olema uhked selle üle. hääletada ei ole vaja, ma eeldan, et keegi ei ole selle vastu, seega e, eelarvekomisjon kiidab selle mm, taotluse heaks. ja nüüd peatame oma töö ja jätkame pärastlõunal viisteist null null, ütleb esimees. või siiski, vabandust, neliteist null null. ja praeguseks oleme lõpetanud